siin oli meil vaja leida ka oma koht. üldiselt äh, siiski äh, on tulemused olnud rahuldavad. ja lõpetuseks võib-olla veel kaks punkti. Äh, minu meelest Torino agentuur ehk siis koolitussihtasutus on väike kuid äh, samas on meil oluline roll suhetes äh, no, partnerriikidega, sest me oleme saanud väga palju kogemusi ja me oleme finantseerijatest sõltumatud, me võime nende arvamusi arvesse võtta, seda võib, võib teha äh, komisjon, kuid see, et me ise, saame iseseisvalt koostööd, et saame tööd teha sõltumatult Maailmapangast ja muudest institutsioonidest, see aitas meil heade tulemusteni jõuda ning teiseks me, et tuleb avada eh, koolituse eh, valdkond eh, laiemas mõttes inimkapitalile, see puudutab haridust, koolitust, tööhõivet, samuti tuleb koostööd teha ettevõtjatega sest äh, koolitus, äh, mis äh, tähendab hiljem töökohta, see võib kultuuriliselt väga huvitav olla, kuid sellel ei ole mitte mingisuguseid tagajärgi. suur tänu ja annan nüüd sõna järgmisele kõnelejale. <coughs> Thank you, madam chair. suur aitäh, proua esimees. ma tahaksin omalt poolt see täpsustada äh, Äh, seda, mida teie ütlesite minu kohta, te ütlesite, et ähm, mind asendatakse, ma loodan, et äh, komisjoni liikmed valesti aru ei saanud mind, et, et nad ei saanud aru, et mind asendati sellepärast, et äh, ma ei saanud oma tööga hakkama Äh, nagu te teate, proua e, esimees, siis tõsiasi on see, et äh, ma ei võtnud vastu komisjoni pakkumist, väga lahket pakkumist äh, pikendada mu ametiaega ja sellel olid erinevaid põhjuseid. me oleme kirjutanud lühikesi äh, aruandeid, minu aruanne, mis on lõpparuanne, on vaid kolmeleheküljeline ja ma loodan, et see äh, jagatakse ka komisjoni liikmetele laiali. ma ütleksin, et minu jaoks äh, oli kõige kriitilisem seos Euroopa Koolituse Sihtasutusega äh, Äh, see, mis äh, leidis aset äh, viimasel ametiaastal seoses välise hindamisega, loomulikult oli varem ka väliseid hindamisi tehtud, aga see viimane oli just väga kriitiline ajastuse tõttu. organisatsiooni mandaat muutus kolm aastat tagasi suurel määral, nagu te kindlasti teate ja äh, mis puudutab äh, selle organisatsiooni tegevust Põhja-Aafrika regioonis, äh, siis selle tegevuse kontekst, poliitiline kontekst on muutunud ja sellega seoses ma tahaksin äh, Äh, tuua välja oma raporti järeldused. viimased arengud Vahemere lõunakandral kujutavad suuri väljakutseid koolituse sihtasutusele kohanemaks uue kontekstiga. aga see väljakutse on samas ka suureks võimaluseks sihtasutusele saada suuremat mõjuvõimu seal regioonis. me usume, et sellise hin-, välise hindamise ajastus on olnud suureks kasuks sihtasutusele selleks, et ta saaks paremini rakendada ellu oma mandaati Euroopa Liidu välissuhete valdkonnas, eriti just riikidega Põhja-Aafrikast. Äh, ainus äh, Euroopa Koolituse Sihtasutuse eesmärk, mida see äh, hinnang ei saanud usaldusväärselt mõõta, on suutlikkuse suurendamine kutseõppe ja hariduspoliitika reformide elluviimisel see on aga Araabia riikidele väga olulise tähtsusega küsimus, kuna nad on üle minemas praegu demokraatia teel sellised valdkonnad nagu noorte tööpuuduse vastu võitlemine ja tööturu vajadustele vastamine ning inimkapitali arendamine üleüldiselt on valdkonnad, kus on vaja tehnilist abi, mis tagaksid käegakatsutavaid lühiajalisi tagajärgi ja tulemusi. Äh, Euroopa Koolituse Sihtasutuse võimalused rahvusvahelise doonorina on avatud, aga samas nad pakuvad nad suurt väljakutset äh, seoses nende riikidega ja üldiselt äh, ollakse nõus, et mitte mingisugune hindamine ei ole täiuslik. Ähm, äh, usaldusväärsuse küsimused on alati õhus, kas siis suuremal või vähemal määral, sõltuvalt ähm, kasutatud metoodikast ja andmekogumise mehhanismidest. see hindamine ei ole selles suhtes erandlik, aga hindamised, nii sisesed kui välised hindamised on eh, uues eh, rohkeid väljakutseid pakkuvas sihtasutuse kontekstis väga tähtsad, mitte eh, just aruandluskohustuse kontekstis, vaid selles kontekstis, mis puudutab instrumente, mis aitaksid selle sihtasutusel paremini oma tööd teha ja tagada selle sihtasutuse töö vastavus abisaajate vajadustele. ja seetõttu on meie arvates väga oluline, et see organisatsioon oleks selline, kus sisse siseste ja väliste hindamiste äh, äh, läbiviimine oleks omavahel äh, seotud, aitäh. proua Mora, suur tänu teile, proua esimees. suur tänu, et te selle kuulamise korraldasite. mina tunnen huvi teatud küsimuste vastu, eriti puudutab see dokumenti, mis meile esitati ning äh, ka kahte eelnevat sõnavõttu. me loomulikult äh, kuulsime ja võtsime arvesse teie soovi inimkapitali äh, arendamiseks ning samuti ka teie ekspertvõimete kohta, samuti teie soovi kohta koolitus- ja haridusküsimusi edasi arendada. mul on mõningad küsimused. esimene me sain aru, te rääkisite strateegiast, kui ma tahaks nüüd sisulisi andmeid, millised oleks teie nõuanded äh, sektoris, äh, mis teid otseselt puudutavad, kõigepealt siis ennetusküsimustes, sest äh, kui te, te nüüd vaatate, millised on faktid praeguses äh, olukorras enne kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis eh, eh, millised oleks lahendused noortele, kelle, keda on väga palju noort eh, riikides, millega te koostööd teete. samas aga meie teame, et, et pädevuse tase tõuseb. teiseks, millised nõuand-, oleks teie nõuanded haridus- ja koolitusreformide läbiviimisel? siin räägiti Araabia kevade ülestõusust. kas teie võiksite äh, rääkida sellest, milline peaks olema haridus- ja koolitusreform, mis äh, vastaks nende rahvaste ootustele ja samuti ka äh, uuetele suhetele Euroopa Liidu ja nende naabrite vahel ja lõpetuseks minu kolmas küsimus puudutab äh, teie soovi tugevdada äh, koolituse ja tööhõive vahelist sidet. ma tahaksin pisut äh, sügavamat sissevaadet kõigisse kolme küsimusse, aitäh. ja proua härra Serkas, suur tänu teile. paar nädalat tagasi oli meil võimalik juba arutada äh, küsimust härra Meisieriga. Äh, minu jaoks oli see väga huvitav ning see täiendas äh, juba minu jaoks midagi, mis sai mulle selgeks Torino külastamisel, see on paradoks, mis on üsnagi tüüpiline Euroopa Liidu jaoks. meil on olemas väga kasulikud tegutsemisvahendid, kuid mul on selline mulje, ma paluksin, et minu muljet kinnitatakse või lükatakse ümber, et on olemas väga kasulik vahend, mida väga vähe kasutatakse. minu meelest on praegu Euroopa Liidu jaoks äh, ajalooline hetk äh, üheskoos meie naabritega. Äh, samuti oleme tunnistajaks ajaloolise suurusega, ajaloolise, olulise liikumisega sest tegelikult on ju tegu küsimusega, mis puudutab tulevikku, et äh, kuidas valmistada noori ette tulevikuks, kuid äh, samas äh, on tegu väikese sihtasutusega, mis on üsnagi eraldatud, ta asub küll imekaunis linnas, kuid samas on infrastruktuuri probleemid väga tõsised. ja ma tahaksin et äh, ma tahaksin paluda nii seda kolleegi, kes äh, jätkab oma tegevust, kui seda, kes äh, mandaadist loobub. kas teil ei ole selline tunne, et see oluline tegutsemisvahend, et seda kasutatakse väga-väga vähe, võttes arvesse, millised võimalused oleks mõjutada toimu, toimuvat na, partnerriikides ning teine küsimus puudutab praegust äh, protsessi, mis peaks olema nii-öelda legitimiseeriva iseloomuga. see, meil peaks äh, olema võimalus äh, rohkem mõjutada tegevust, meil oleks vaja palju suuremat poliitilist panustamist. peaks olema arusaadav ka see, et Euroopa Liitu Euroopa Liidu jaoks eh, on selge, et me ei ole saar eh, globaliseerumismeres, mida ühendavad erinevad vahendid, instrumendid, eh, kaubandus, informatsioon ja nii edasi. ei, me ei ole ka tule-, tulevikus oleme veel vähem saar. ja me ei ole lihtsalt heaolusaar vaesuse meres. see ei ole lihtsalt võimalik, kui meid ümbritseb äh, Äh, harimatuse ja vaesuse ookean. ja see on niivõrd tõsine küsimus, eriti just Vahemere piirkonnas. Euroopa ei saa pidada ennast äh, ise ära majandavaks. sest see on väga vähetähtis äh, rahvusvaheliste sündmuste valguses ning ma tahaksin teada, see uus määrustik, kas ta on piisav või peaksime me seda muudetud määrustikku juba samuti muutma, võttes arvesse, et kahe tuhande kaheksandast aastast peale on väga palju muutusi toimunud ning lõpetuseks on mul selline tunne, et, et meie agentuuride tegevuse hinnang, hinnangute andmine muutub aina olulisemaks, sest agentuurid, agentuuridel ei ole Eh, kogu seda toetust, mis neil peaks olema. mõned arvavad, et Euroopa on lihtsalt turg ja nende jaoks on kummaline, et Euroopa pakub eh, välja lahendusi, mis eh, ei ole vähemalt lühiajaliselt seotud turgudega. ning selle lühinägelik, selliste lühinägelike inimeste jaoks on agentuurid väga häirivad ning sellega seoses oleks väga äh, huvitav, äh, kui äh, kui agentuurid ise nõuaks endalt rohkem, nõuaks endalt suuremat efektiivsust, sest praegusel hetkel ei ole küll aeg, kus peaksime käed rüpes istuma, aitäh. suur tänu. kas keegi kolleegidest soovib veel sõna? ei. siis ma annan kõnelejatele võimaluse vastata. suur tänu teile. jah, mõningad vastused küsimused on väga komplekssed loomulikult. kõigepealt eh, mis peab rääkima sellest, milline on reaalsus, mis meil töötab eh, sada viisteist inimest, eh, kaheksakümmend eksperti, kes teevad koostööd kolmekümne riigiga ja nende sekkumisvõime on üsnagi piiratud. jah, kahtlemata peaks äh, Äh, seda sekkumist võivad suurendama, kuid äh, samas peame jääma ka äh, realistlikuks. nüüd, mis puudutab ennetusvõimet, siis, siis me puutume kokku samade küsimustega kui ka Euroopa Liidus siseselt, kui me mõtleme selle peale, kahe, millised ametikohad on olulised kahe tuhande kahekümnendal või kahekümne viiendal aastal, kuidas noori ette valmistada ning küsimus on ka selles, millist partnerlust äh, äh, majanduslikku äh, vastastikust võiks eksisteerida Euroopa Liidu ja lõuna- või idanaabrite vahel. ning nagu te ise ütlesite, ümber paigutades ettevõtteid, keskendudes massiturismile, kuidas on võimalik üldse tööhõivet sellise käitumisega mõjutada. ning kahe tuhande kahekümnenda aastaga seoses on üks ju hinnang juba antud, ehk siis et kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks oleks vaja eh, luua kuuskümmend miljonit töökohta, et garanteerida eh, sotsiaalne ühtsus eh, Vahemere lõunapiirkonnas, see on tohutu väljakutse, võttes arvesse, kui palju on äh, Põhja-Aafrikas ähm, noori. ning tuleb arvesse võtta ka seda, et äh, kümne aasta pärast äh, on äh, kuuskümmend protsenti töökohtadest samad kui praegu. endiselt on vaja müüriladujaid, meditsiiniõdesid, õpetajaid, teenindustöötajaid ühesõnaga, tööturg lihtsalt niisama ei äh, muutu. ja see puudutab nii Vahemere lõunapiirkonda kui ka Euroopa Liitu. samuti tähe-, on meil vaja siiski uusi pädevusi. ja nüüd on eriti puudunud infotehnoloogiat, äh, kommunikatsiooni ja muud sellist, selles osas on samuti võimalik koostööd teha. kas need uued pädevused äh, tingimata äh, Äh, tähendavad pikemaajalisi kõrgematasemelisi õpinguid, ma ei arva nii. siin on tõesti võimalik ka selle küsimusele pikemalt järgi mõelda, näiteks see Tuneesia äh, äh, näide selle kohta, kuidas noored on õppinud ülikoolis kuus või kaheksa aastat, ei leia sugugi mitte tööd. meil kui me räägime tööturust, siis äh, tegelikult on olemas mitu tööturgu. Äh, töö müüriladujate, ehitajate jaoks on olemas äh, medõdede ja arstide jaoks on hoopis teine tööturg ning meil peaks olla, see tähendab seda, et territoriaalne lähenemine on äärmiselt oluline. see tähendab seda, et tuleb välja töötada võimalused, kuidas luua töökohti, võttes arvesse võimalusi koha peal. ning eh, praegusel hetkel võib öelda, et kõrgharitud tuneeslase eluunistus on saada riigiametnikuks. kas eh, ta eh, aitab tegevust tihendada oma oma kodukülas näiteks tekitab küsimusi. minu jaoks on territoriaalne lähenemine, et selle tõhustamine on väga oluline. Euroopa Liidus, kus nooremad põlvkonnad on, kus nooremaid äh, on väga palju, peame ümber mõtlema meie haridussüsteemi. me, nad ei saa selliseks jääda, nagu nad praegu on, selliseks, nagu nad on viimased kolmkümmend aastat juba olnud mis puudutab aga koolitus- ja äh, tööturusidemeid, siis, äh, siis loomulikult elukestev õpe on siin äh, võtmeküsimus. see aitab garanteerida neljakümne aastase tööelu jooksul kasutada ära kõik need teadmised, mis elu jooksul omandatakse. mis puudutab meie, siis toimub meie, mis puudutab meie sihtasutuse legitiimsust, siis minu meelest on see vägagi legitiimne. tihtipeale igas riigis on väga raske erinevate agentuuride tööd ja kohalike agentuuride tööd koordineerida, igaüks peab enda õige koha leidma. ja täpne vastus teie küsimusele, ma arvan, et meie sihtasutuse mandaat selline, sel kujul nagu ta on paika pandud, praegusel hetkel on nad olukorrale kohaldatud ja mis võib, võib puudu olla, äh, on äh, globaalne finantseerimine, Euroopa Liidu poolne panus, mitte koolitusele, vaid Euroopa Liidu toetus meie partnerriikidele. kui te vaatate Põhja-Aafrika riike, eh, siis äh, Eh, siis oli toetus juba välja töötatud enne mm, Araabia kevadet. Eh, kuid praegusel hetkel eh, tuleb kõik see uuesti üle vaadata, aitäh. <clears throat> Yes, I would, I would like to start by saying that the, the tahaksin kõigepealt öelda, et ehm, on avaldatud igasugust kriitikat rahvusvaheliste organisatsioonide suhtes, kes pakuvad tehnilist abi äh, Äh, arenguriikidele ja alaarenenud riikidele. Neid süüdistatakse selles, et püütakse keerulisi vahendeid ja strateegiaid äh, üle kanda selleks, et reformida haridus ja eriti haridus- ja kutseharidus ning koolitussüsteeme nendes riikides. võib öelda, et äh, samas Euroopa Liit on aastate jooksul välja töötanud kaks väga tõhusat ja mitte niivõrd keerulist vahendit, mida saab rakendada, nimelt Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ühelt poolt, millest muidugi saab äh, liikmesriigi kutsekvalifikatsiooniraamistik, kui riik seda rakendab, ja teiseks äh, sotsiaalpartnerite institutsioon. Need on kaks äh, esimest strateegiat ja vahendid, mida Euroopa Koolituse Sihtasutus püüab äh, rakendada enamiku äh, abisaajate puhul ja äh, eriti Põhja-Aafrika riikides. nii et küsimus, mis puudutab kutseoskuste ähm, paranemist võib-olla osaliselt, äh, tõsi, müüri ladumine on muidugi ka oskus, mida on väga vaja, ka raamistikus, mis äh, töötatakse välja koostöös tööandjate, valitsuse, koolitajatega, loodetavasti saab olema piisavalt realistlik, et see võimaldaks saavutada mm, tulemusi inimkapitali arendamise seisukohast nendes riikides ja teha seda tõhusalt. teine küsimus, mis äh, on äärmiselt kriitilise tähtsusega, on seotud ETF-i suutlikkusega äh, välja arendada nendes riikides äh, inimkapitali suutlikkus ja koolitus- ja haridusreformid läbi viia, mis äh, aitaksid vastavusse viia äh, töö, hõive ja koolituse vajadused. sotsiaalpartneritega seoses tahaksin äh, komisjoni liikmetele öelda, et arenguriikide reaalsus sotsiaalpartnerluse mm, küsimuses. tavaliselt strateegilistel kohtumistel juhtub nii, et valitsuse esindajad domineerivad kogu arutelu, tööandjad ei ütle eriti midagi omalt poolt ja loomulikult see mõjutab ka tehtava töö tulemust. nii et äh, kriitilise tähtsusega, mida mõnedes riikides on ka rakendatud, on koolitada äh, tööandjaid äh, ja esitada nende vajadusi nii tõhusalt kui vähegi võimalik ja seeläbi võib sotsiaalpartnerlus anda tulemusi ja selle tulemuseks oleks äh, pakutava koolituse vastavust tööturu reaalsusega. mis puudutab teist sõnavõttu, siis ma arvan, et ma olen rõhutanud eh, niivõrd palju ETF-i hindamist eh, mitte niivõrd aruandluse vahendina, see on teisese tähtsusega minu arvamuses, esmane funktsioon hindamise puhul on just selle diagnostiline suutlikkus. see suutlikkus tuvastada väärkasutust, läbikukkumisi, pakkuda pidevat tagasisidet projekti kestel, mitte oodata seni, kuni projekt on lõppenud ja siis alles saada aru, et äh, asjad läksid valesti? Euh, meil on nüüd äh, võimalik teid tänada ja härra Mezier äh, on, meil on loodetavasti võimalik teiega siin kohtuda kas siin või Torinos ning härra Paleokrassas, suur tänu eh, selle ülevaate eest. mina olen eh, seda sihtasutust külastanud eh, Torinos, ma tean, et tegu on väga tähtsa asutusega, see ja seal töötavad väga asjalikud tublid inimesed ning see on üks Euroopa Liidu parematest vahenditest selleks, et sotsiaalsed küsimused äh, oleks äh, agendas olulisel kohal meie äh, aruteludel ja mis puudutab nüüd siis seda komandosilda nii-öelda komisjoni ja agentuuride vahel, siis Euroopa Parlamendi rolli võiks parandada me oleks võimalik kasutada teie kogemusi oma tulevaste tööde aluseks. ma loodan, et teie mandaadi teisel osapoolel te kasutate tihedamalt võimalusi eh, meiega suhtlemiseks, eriti puudutab see uurimuste läbiviimist eh, ja kui nende tulemused võivad eh, toetada äh, meie tegemisi Euroopa Parlamendis, õigusloomelist tegevust, eh, kuid meil oleks võimalik kutsuda kohale eksperte, eh, kes agentuurides uurimusi läbi viivad, siis oleks see väga kasulik, see oleks eh, kindlasti seda tööd rohkem väärtustada. igatahes suur tänu kogemuse jagamise eest ning ühele siis head jätku ning teisele suur aitäh ja nägemist. ning me oleme selle päevakorrapunktiga nüüd ühele poole saanud me, ärge lahkuge saalist, me hetkeks äh, katkestame. Äh, kõik meie parlamendi eksperdid äh, on teel siiapoole ja me peaksime mõttevahetuse proua Harkini raporti kohta paari minuti pärast, nii et ma paluksin, et te ei lahkuks saalist. no just täpselt sel hetkel, kui vaja, jõuab kohale proua Harkin. ma lasen teil pisut oodata, sest äh, see oleks õiglane teiste fraktsioonide esindajate jaoks. Äh, nii et äh, proua Bauer on siin, härra Tarden on samuti, proua Kornelis on samuti siin, nad on teel siia, nii et ootame mõned minutid, et nad kohale tuleks, aitäh. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois, euh, et puis ce fera... alustame nüüd uuesti. Äh, proua Cornelissen ei ole küll siin, aga loodame, et ta tuleb niipea kui võimalik. Äh, nii et äh, peame tema ees vabandama, aga peame alustama. kõigepealt proua Harkin, tegemist on esimese arvamuste vahetusega teie raporti üle globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. Äh, enne kui alustame, tuletaksin kolleegidele meelde, et selle raporti üle on toimunud arutelu ka Agri komisjoniga, oleme püüdnud nendega jõuda kokkuleppele, kuidas omavahel äh, pädevust jagada aga see on osutunud keerulisemaks, kui esmapilgul paistis, nii et praegu endiselt ei ole selge, kuidas meil äh, pädevused jagunevad põllumajanduskomisjoniga. aga lasen raportööril endal tutvustada seda teemat. aitäh! lisaks sellele, mida te juba ütlesite, meie aruteludele põllumajanduskomisjoniga meil on toimunud päris mitmeid kohtumisi raportööri mm, härra Alvesega, et jõuda kokkuleppele, aga kahjuks me ei ole seda suutnud. koordinaatorite eh, kohtumisel eh, vaatasime, et meie otsiksime täispädevust ja me ei ole valmis andma ainupädevust eh, põllumajanduskomisjonile vastavates osades pärast seda külas ja Andor on äh, samuti kohtunud äh, ja raportöörid ja me oleme püüdnud vaadata, kas õnnestub leida mingi kompromiss, see ei olnud aga jällegi võimalik, toimus põhjalik arutelu, puudutasime mitmeid küsimusi, aga midagi sellest ei tulnud selleks nädalaks äh, teisipäevaks oli äh, planeeritud äh, koordinaatorite kohtumine, siis lükati edasi neljapäevaks, see on jällegi tühistatud, nii et võib-olla proua esimehel on muud informatsiooni, aga see on minu viimatine informatsioon ja praegu tundub tõesti, et see küsimus läheb esimeste konverentsile otsustamiseks pärast seda toimub variraportööride lühike kohtumine ja püüame sellest ummikust välja saada ja huviga kuulan ära liikmete kommentaarid, aga seni on lahenduse leidmine olnud äh, raske. me oleme saanud äh, komisjonilt väga keerulise ülesande, ma olen ka Agris äh, asendusliige ja võin öelda, et ega seal ka seda äh, temat ei armastata, seda peetakse justkui Trooja hobuseks, soovitakse seda kokkulepet Mercosuriga, see võib äh, oluliselt äh, kahjustada põllumajandust, Agri tahab endiselt äh, säilitada oma pädevust, aga samas nad leiavad, et see on justkui mürgikarikas ja on mainitud võimalust, et kuni kaheksakümmend kolm protsenti rahast võib minna põllumajandusele, see tekitab ka probleeme. regioonide komitee oma arvamuses on öelnud, et on kahetsusväärne, et põllumajandus on hõlmatud ja Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomisjon ei toeta seda üldse, äh, olgu ei olnud äh, mingit äh, toetus sellele, et põllumehi kaasata äh, selle ettepanekuga, aga kahjuks me ei saa nüüd edasi liikuda enne, kui me mingid lahendused leiame. ja ma väga huviga kuulaksin ära, mida kolleegidel on öelda, mina olen valmis äh, laiendama seda ka äh, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja ajutistele töötajatele, sealhulgas äh, ka põllumehed, aga samal alusel nagu kõik teised töötajad, me ei saa ette näha äh, globaliseerumisega seotud muutusi põllumajanduses teistmoodi kui äh, näiteks autotööstuse või lennundustööstuse töötajatele. ma tean, et põllumajanduses on teatud erisused, aga Äh, ei saa olla selle globaliseerumise fondi ülesanne nende erisustega tegeleda. ma arvan, et äh, kui jõutakse kokkuleppele ja tekib küsimus, et, et talunikud kaotavad, töhivad ja nii edasi, siis äh, EGF võib täita selle lünga nende perekondadele ja nii edasi, aga minu arvates see ei peaks olema peamine vahend nende teemadega eh, tegelemiseks ja ma tean, et Põllumajanduskomisjon on samuti üsna seda meelt. toetan ka komisjoni ettepanekut eh, oodatavate kriisikriteeriumide kohta. praegused kriisikriteeriumid, mida nõukogu ei eh, laiendanud, aga ma selgitan, mida komisjon silmas peab mõeldakse, et kui äh, tekib veel näiteks vulkaani või tuhapilvelaadne kogemus ja lennufirma äh, peab kinni panema, sest nad äh, kaotavad raha või näiteks üleujutuste tõttu peab tehase kinni panema. see on selline ootamatu kriis, mis võib kaasa tuua väga suure töökohtade vähenemise ja sellega seoses ma pooldaksin solidaarsust erakorralised asjaolud, see tähendab, et eh, ei pea olema viissada eh, nelja kuu jooksul või üheksa kuu jooksul, vaid regionaalsel tasandil, kui mõjutatakse väga oluliselt tööhõivet. liikmesriigid ei ole eh, seda vahendit või võimalust nii sageli kasutanud, kui nad oleks võinud ja tähtaeg on samuti teema, mis tõusetub ikka ja jälle. mehhanism, mis meil on, ei võimalda aga siin midagi eriti ära teha, on kaks võimalust, esiteks äh, äh, suruda liikmesriike rakendama meetmeid niipea, kui nad kohaldavad EGF-i. mõned liikmesriigid ütlevad, et neil ei ole piisavalt raha selle jaoks, aga sellele vaatamata need on nende töötajad ja eh, nad peavad aitama oma töötajaid ja liikmesriik aitab neid selle tegemisel. teine võimalus, paar kolleegi on välja pakkunud selle mm, nimelt, et EGF-il oleks oma eelarverida, see muidugi ka tähendaks, et me saaksime protsessi tunduvalt kiiremaks muuta. Need on mõned peamistest küsimustest, mis on tõusetunud seni aruteludes. ma omalt poolt midagi sissejuhatuseks rohkem ei ütlekski, aga kuulaksin huviga, mida kolleegidel on öelda. Madame Bauer ja Monsieur Dardenne. proua Bauer. aitäh, tahaksin omalt poolt äh, alustada küsimusest, mis jäi vastamata seoses teie kirjaga nõukogule. ja vastus minu jaoks oli tegelikult üllatav. nõukogu ütles, et rõhudes praegustele aruteludele mm, kriisiga arvestamine võiks ohustada edasisi arutelusid globaliseerumisega kohanemise fondi üle. ma ei saa, ma ei oska seletada, mida see täpselt tähendab. võib-olla teie oskate seda vastust selgitada ja öelda, mida see meie edasise töö jaoks tähendab nende küsimustega. teine märkus minu poolt. ma ei tea, kas küsimus põllumajandus valdkonna kaasamise kohta on veel avatud või seda ei tasu arutada praegu, mulle tundub, et see ei ole hea otsus hõlmata globaliseerumisfondiga ka põllumajanduspoliitikat. minu arvates põllumajanduspoliitikas on meil hulgaliselt vahendeid ja ei äh, oleks hea äh, põllumajanduspoliitikat segi ajada globaliseerumisfondi teemadega. ja kolmas küsimus on äh, õigeaegne abistamine. mulle tundub, et tavamenetlus, mis võtab kaks aastat, on liiga pikk selleks, et reageerida kriisiolukordadele. kas siis eh, globaliseerumisega seoses või siis kriisi kui sellisega seoses. nii et eh, mulle tundub, et peaksime leidma vastuse sellele küsimusele ja olen täiesti nõus raportööriga, et eh, peamine küsimus praegu on, mida teha põllumajandusega antud fondiga seoses Tardan ja siis Toomas Mann. suur tänu teile, proua esimees. mõningad mõtted, mis äh, on tegelikult äh, juba eelnevatel kohtumistel välja öeldud. see annab võimaluse äh, nende küsimuste juurde tagasi tulla. ma leian, et on kahetsusväärne et me ei suuda pädevusi jagada selle probleemi paremaks lahendamiseks. hoolimata äh, osapoolte jõupingutustest me selguseni pole jõudnud ning see ei lase meil sisuliste küsimustega tegelikult tegeleda. ma arvan, et on tõesti äh, oluline sisulise küsimusega tegeleda, mitte rääkida ainult äh, Äh, välistest aspektidest. nüüd põllumajandus. oleme äh, seda ka fraktsioonis juba öelnud. ma arvan, et on hea, et on äh, kahe kiirusega toimuvad, toimiv fond, millel on kaks toimuva, see toimimise filiaali me, me peaksime, see fond peaks olema suunatud kõigile töötegijatele, eh, sest eh, eh, sest minu meelest on praegusel hetkel väga suured jõupingutused suunatud just nimelt põllumeestele, minu meelest on asi tasakaalust väljas. nüüd, mis puudutab eelarverida, spetsiifilist eelarverida, siis äh, see on äh, seotud äh, sellega, mida oleme öelnud siin, mida oleme öelnud ka eelarve väljatöötamisel, see aitaks äh, asja selgemaks muuta, see aitaks ka, ka reak-, nõuetele reak-, või pöördumistele kiiremini reageerida ja see on muide ka üks kriitikanool, mis äh, on tihti välja öeldud, et sest, et tegevus oli piisavalt selge. praegusel hetkel on selge, et äh, üks nõrkuskoht on see, et äh, reageerimisaeg on liialt pikk, teiseks kasu, see, et kasutatakse fondi vahendeid piisavalt vähe ära. see küsimus peaks kindlasti uuesti esile tõusema ning ma arvan, et äh, sellele kriitikale, äh, märkustele positiivselt vastates on meil võimalik fondi äh, asjakohasemaks muuta, see on kindlasti kasulik fond, kui me kuulame eksperte, kui me kuulame eksperte erinevatest riikidest, siis tihtipeale on need reaktsioonid olnud üllatavad, kuid väga tähtpäranest nende sõnavõtte ja olen ma veelgi veendunum selles, kui oluline see fond on äh, ümberstruktureerimiste ohvrite kaitsel. kui me ei soovi mm, äh, samas vaimus jätkata, siis äh, minu meelest praegusel hetkel on mõni osa, osa kriitikast suunatud sellega, liikmesriikide poolt soovile fond igaveseks muuta. minu meelest me peaksime koguma argumente, et vabandust, et liikmesriigid soovivad just nimelt ajutiseks muuta selle fondi, meie aga soovime, et see alaliseks jääks to. Toomas Mann. Mm, der Kollegin Marin Haken, eigentlich äh suur tänu. tahtsin julgustada proua Harkinit koordinaatorite kohtumisel oleme olnud äh, alati samal seisukohal nagu see, mida siin on väljendatud, me ei saa lubada põllumajanduskomisjonil ära äh, kasutada seda võimalust, see fond ei saa olla põllumajandusele suunatud Neil on tohutu toetusraamistik, mis põllumajandusele on niigi eh, ette nähtud ja sealt on võimalik leida piisavalt vahendeid. me ei peaks püüdma eh, siia konteksti seda teemat sisse tuua. Eh, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on tekitanud päris palju vastuseisu mitmetes liikmesriikides, mõned ütlevad, et et see on küll tore sõnum, aga mida see praktikas tähendab, meil on ka Euroopa Sotsiaalfond, me soovime, et ettevõtjad et äh, oleks selge, et me ei jäta neid äh, omapäi kõikide nende probleemidega, vaid püüame midagi ära teha nende jaoks. on päris palju asju, mis on viimastel aastatel hästi toiminud ja äh, ka üheminutilistes kõnedes on mõnikord tõstatatud vastavaid konkreetseid probleeme ka konkreetsete riikidega seoses. on olukord, kus teatud inimestel on täiesti õigus oodata solidaarsust ja me tahame nendeni jõuda kui on muresid ja probleeme selle fondiga seoses, siis eh, kuidas on neid väljendatud. me ei saa alati olla nõus nõukoguga, nii nagu nemad on asju väljendanud ja hea oleks teada, missugustel liikmesriikidel ja konkreetselt miks on eh, probleeme ja kahtlusi võib-olla oodatakse midagi konkreetsemat kui lihtsalt ilusad äh, sõnad, äh, konkreetsemat märki sellest, et nad ei jää omapäi. aga kriteeriumide kallal peaksime täpsemalt töötama. Euh, euh, suur tänu! ma sooviksin samuti mõned mõtted välja öelda selle aruteluga seoses. proua Harkin eh, esitas eh, raporti, mis on meie komisjoni jaoks väga oluline, see puudutab väga olulisi, väga mitmeid küsimusi ning eh, see on, on, seal on tõeline võimendusefekt, et me saaks oma sõnumi edasi anda. Euroopa Liit peab suutma reageerida maailma arengu sotsiaalsel aspektil ja kujutagem, nimetagem seda globaliseerimiseks või kriisiks või milleks iganes, kuid igatahes on sellel tõsine mõju kõige nõrgematele. ning äh, meie äh, vaidlus äh, põllumajanduskomisjoniga, ma arvan, et see ei läheneme sellele küsimusele. nimelt meie oleme nõus sellega, ei ole nõus sellega, kuidas vabakaubanduslepet sõlmiti äh, mõningate Euroopa Liidu äh, partneritega, ei võetud arvesse äh, võrdseid tingimusi, selle sotsiaalseid ja keskkondlikke aspekte. ma arvan, et oleks väga oluline äh, et mitte aktsepteerida sellist lähenemist ning peame selle raporti abil ütlema, et Euroopa Parlament tulevikus enam ei ole nõus selliste vabakaubanduslepete allakirjutamisega, samas kui aluslepe artikkel üheksa, mis puudutab sotsiaalset dimensiooni Euroopa Liidu tegevuses, ei ole siiani seda piisavalt arvesse võetud kui seda oleks arvesse võetud, siis poleks Mercosuriga kokkulepet alla kirjutatud. ning mis puudutab eh, põllumehi, siis komisjoni välja pakutud lahendus on absoluutselt aktsepteerimatu. me näeme, kui suur on vaesus, kui suur on töötus meie liikmesriikides ja Euroopa Komisjon sellepärast, et mõned liikmesriigid ei soovi häbisse jääda äh, põllumajandus, äh, põllumajanduse küsimustes Euroopa Liidu eelarves, äh, võtavad raha juurde Euroopa Sotsiaalfondist või siis globaliseerumisega kohanemisfondist. ning siin on veel üks teine dimensioon, mis on minu jaoks väga oluline. loomulikult ma äh, kahetsen, et äh, sõltumata, et hoolimata meie headest suhetest põllumajanduskomisjoni esimehega ei ole me suutnud koordinaatoritega kokkuleppele jõuda, kokkuvõttes muutub, läheb otsustajaks esimeeste konverents, mis võib sõnumit moonutada, kuid äh, me peame absoluutselt arvesse võtta proua, võtma proua Harkini raportit ja äh, Äh, olulised on siin ka äh, põhimõttelised kriitikad, mõningaid te neist mainisite, praegusel hetkel ei ole selline lähenemine aktsepteeritav. nõukogus ei suutnud me äh, kriisimeetmete ähm, lahti külmutamist ei ole me suutnud saavutada. ning me näeme, et sotsiaalne olukord, mis on seotud kas globaliseerumise või kriisiga, iga päev, päevast päeva sajad äh, töötajad on sellest puudutatud liikmesriikides. me peame endale tõsiselt põhimõttelise sisuga küsimusi esitama, meil on vaja seda fondi, meil on vaja sellist fondi, mis tõesti ka toimiks. praegusel hetkel ta hästi ei toimi. ma arvan, et me peaksime no, taas äh, käivitama lahingu äh, spetsiifiliste eelarveridade kohta, et äh, protsessi kiirendada, sest äh, äh, praegusel hetkel on asi toppama jäänud parlamenti, see protsessi kiirendama ei hakka, aga me teame, kui me läbirääkimiste tõttu komisjoniga, tal eelarverida on tõsine küsimus. nüüd see self-employed ehk füüsilisest isikust ettevõtjate küsimus, see on samuti väga tähtis, kuid see puudutab ka mm, alammäära küsimust kui see asi puudutab äh, eraettevõtjaid, füüsilisest isikust ettevõtjaid äh, ühes konkreetses piirkonnas, äh, kus on oluline näiteks nahatööstus, võib-olla meil on väga raske leida viissada parkalit ühes piirkonnas, me peame tõesti miinimummäärad paika panema. ning kaks mõtet veel, mida ma praegusel arutelu faasis sooviksin välja öelda peale füüsilistest isikutest ettevõtjate on minu jaoks väga oluline äh, ka see, et oleks võimalik äh, globaliseerimise kohandmisega äh, fondi sihtgrupi võtta ettevõtted, kes sooviks oma tegevuse koond-, ettevõtjad, kes sooviks oma tegevuse koondada kooperatiivi, see peaks olema äh, võimalik ette näha kogu mm, õigusloomelistes äh, ettepanekutes. see aitaks parandada need, äh, nende inimeste olukorda, kui on võimalik parandada muidugi finantseerimistasandit. see võiks olla kasulik lähenemine ning veel teine mõte, mille ma olen korduvalt siin komisjonis välja öelnud, me jälgime ka seda, kas see poliitika võib olla vastuolus konkurentsipoliitikaga ning eh, kas see võiks toetuda eh, Koteriga, Koterile ja see puudutab ümberpaigutusstrateegiaid just eh, rahvusvahelisi ettevõtteid, keda me ei taha kindlasti tagant tõugata praegusel hetkel see oli see minu ülikiire ülevaade eh, minu muremõtetest seoses selle ettepanekutega. vabandust, et ma ei saa edasi siia jääda, ma annan nüüd sõna proua Schlüterile, aga enne seda annan ma sõna komisjoni esindajale. Yes, I just want to um... Yeah äh, ma tahaksin tuua välja veel ühe põhjuse, miks minu arvates ei ole see fond põllumajandusele sobilik ma arvan, et see selgitab ka seda, miks põllumajanduskomisjon leiab, et see fond võib olla nii-öelda mürgikarikas. mina olen ka talunik ja ma mõistan, kuidas äh, põllumajandusettevõtted äh, et toimivad ja kuidas neid on võimalik äh, mm, nii-öelda pankrotti hajada. Nad ei lähe pankrotti üleöö põhimõtteliselt on tegu ikkagi pikaajalise protsessiga. Äh, talunikel on äh, oluni-, olulised just äh, bilansid ja suhe pangaga, mitte see, kui palju iga-aastaselt teenitakse. ja põhimõtteliselt võib kümme aastat minna, enne kui põllumajandusettevõtja oma pillid kotti paneb. ja seetõttu on üsna kindel, et ei olegi praktiliselt võimalik see, et talunikud eh, kvalifitseeruksid sellest fondist eh, abi saama eh, imelik on see, et eraldatakse nii palju raha talunikele, aga põhimõtteliselt on võimatu, et talunikud seda raha ka kasutada saaksid. lisaks sellele on probleem, mis on seotud põllumajandustööjõu hajutatusega üle kogu erinev regiooni. minu arvates on praktiliselt võimatu kaudu ähm, ähm, määrata kindlaks, kas äh, töökohad on põllumajandussektoris kaotsi läinud äh, näiteks kaubanduslepingute või globaliseerumise tõttu. Äh, lisaks on probleemiks ka see, et inimesed on nii hajusalt, et programmi ei ole ka võimalik kasutada ja seetõttu ma arvan, et me peaksime keskenduma hoopis maaelu arenguprogrammide paremale kasutamisele, selle asemel, et seda fondi rakendada, aitäh. Vielen Dank. Die nächste ist Frau. suur aitäh ja nüüd proua Kornelisson. suur aitäh, proua esimees. ma ei äh, hakka pikalt talunikest rääkima, me oleme nendest juba päris äh, palju rääkinud ja ma arvan, et üsna selge, selge on see, et äh, siin komisjonis ja tõenäoliselt kogu parlamendis on meelsus selline, et ei taheta talunikke siia sisse tuua ja, ja ma arvan, et tegelikult see muudaks vastuseisu nõukogus isegi hullemaks. juba praegu on vastuseis päris tugev ja see valmistab mulle muret. talunike kaasamine sellisel viisil eh, vähendaks meie võimalusi veelgi. Äh, küsimus, äh, milline peaks olema uue äh, fondi vorm, siis meie rohelistena pooldame selle fondi ähm, kaasamist ESF-i, selleks, et see saaks olla selline kiirreageerimismehhanism selle sotsiaalfondi raames ja ta oleks vastavuses sotsiaalfondiga, aga kui sellele mõttele häälteenamust ei saavutata, siis ma alternatiivina toetan ka eraldi eelarverida. meie rohelised äh, arvame, et äh, väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku ei tohiks fondi olla kui teisi fonde äh, alakasutatakse, siis tuleks tegeleda nende fondide alakasutamisega ja mitte anda, mitte tegutseda muuga ja lisaks sellele Ähm, me peaksime tagama selle, et me parlamendina peaks iga äh, üksiku juhtumi puhul otseselt eraldi ähm, otsustama, äh, juhtumid on kindlasti huvitavad, aga komisjon peaks siiski otsustama, meie peaksime teostama järelevalvet selle otsustusprotsessi üle. viimase märkusena tahaksin öelda, et et eh, jah, mulle valmistab muret eh, liikmesriikide seisukoht, ma loodan, et eh, kui me selle fondi võimalikult tõhusaks muudame, siis võib loota, et mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste hulgas Äh, saavutatakse edu äh, selles vallas ja kui mõnes riigis on valitsused, kes äh, varsti ametist lahkuvad, siis võib ka olukord muutuda. suur aitäh ja proua Suuber, palun, nüüd saab teie sõna um,. Nós fomos daqueles que suur aitäh! kui me seda arutelu alustasime Euroopa Euroopa eh, eh, globaliseerumisega kohanemise fondi küsimuses, siis me leidsime, et pikaajalisem lahendus oleks see, kui oleks võimalik eh, vältida selliseid meetmeid, mis on probleemsed kohe algusest peale. meie leiame, et meil on vaja teistsuguseid meetmeid, näiteks liikmesriigid peaksid eh, tagama parema kontrolli eh, hargmaiste ettevõtete tegevuse üle ja eh, tööhõive seadusandluses peaks olema tagatud parem töötajate kaitse. Need on need asjad, mida me tahame öelda. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond on Euroopat hõlmava tõsise majanduskriisi kontekstis väga oluline fond ja me leiame, et äh, sellele fondil peaks olema parem suutlikkus, äh, rahale peaks olema lihtsam juurdepääs, eriti just nende riikide jaoks, kes on eriti keerulises olukorras praegusel hetkel, nende riikide jaoks, äh, kellel on vaja kiireloomulist finantsabi. see fond on põhimõtteliselt piiratud kolmekümne viie protsendiga iga liikmesriigi jaoks ja ma arvan, et see võib osutuda probleemiks eh, nende liikmesriikide jaoks, kes tahavad või kellel on vaja kiiresti tagada juurdepääs eh, rahale. ja seetõttu ma arvan, et kaasrahastamismäär ei eh, tohiks olla liikmesriikidele kolmkümmend viis protsenti, seda tuleks vähendada mis puudutab nüüd seda, kas talunikud tuleks siia kaasata või mitte, siis meie leiame, et Äh, taaskord, nagu siin ka juba tegelikult öeldud on, meie leiame, et äh, kui me ei oleks äh, kirjutanud alla vabakaubanduslepetele, siis me ei oleks sellises olukorras ja me teame, millised on selle kõige tagajärjed talunikele. ja seega, seega veel kord me tahame parandada seda olukorda, mis on tekkinud. me tahame võtta selleks meetmeid tarvitusele me leiame, et talunikud ei äh, tohiks siia fondi kaasatud olla ja seda sellepärast, et äh, talunikel on juba teisi rahastusallikaid ette nähtud, aitäh! suur aitäh ja nüüd viimaseks äh, saab sõna proua Blinkevitš juurde. suur aitäh, proua esimees me räägime peamiselt sellest, kas talunikud peaksid olema kaasatud sellesse fondi või mitte. mina arvan, et Euroopa Komisjon peaks siinkohal vastutama. Euroopa Komisjon on valinud kõige lihtsama tee ja on kaasanud talunikud siia fondi Eh, vaatamata sellele, et eh, nad teadsid, milline oleks eh, liikmesriikide ja parlamentide reaktsioon, parlamendi reaktsioon sellele. sellele vaatamata on komisjon valinud lihtsama väljapääsu ja komisjon on nagu tahtnud talunikke rahustada ja öelda neile, et jah, näete, teid nüüd kaasatakse sellesse fondi ja kolm miljardit eurot äh, või siis kaheksakümmend kolm protsenti sellest fondist läheb talunikele. aga äh, ma arvan, et äh, meil on nüüd tekkinud olukord, kus talunikud on lõksus, sellepärast et tegelikult on sellel globaliseerimisel kohanemise Euroopa fondil olnud siiani teistsugune eesmärk minu arvates on äh, talunikel äh, õigus saada toetust sellest äh, globaliseerimise kogunemise fondist, aga seda samadel alustel teiste töötajatega, mitte eritingimustel. ja teiseks tahaksin öelda, et me oleme näinud, millised on liikmesriikide seisukohad ja reaktsioonid. ma olen kuulanud Euroopa Parlamendis toimunud arutelusid, ma olen kõnelenud liikmesriikide esindajatega ja paljud inimesed tõstatavad väga tõsise küsimuse, kas meil on üleüldse seda globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi vaja või mitte. ja see see on küsimus, kus liikmesriigid peavad tegema parlamendiga koostöö. erinevate liikmesriikide seisukohad on erinevad. võib-olla me peaksime laiendama Euroopa Sotsiaalfondi ja tagama selle, et meil oleks üks fond, mis pakuks abi meie kodanikele. ma olen nõus äh, kolleeg Manniga, kes äh, ütleb, et äh, meie raha hulk on piiratud. jah, tõesti, raha hulk on piiratud, aga see raha on ära määratud äh, see raha on tagatud äh, solidaarsuse põhimõttel ning äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi on peetud Euroopa Liidu solidaarsuse sümboliks. võib-olla mõnedel liikmesriikidel ei lähe kunagi sellest fondist toetust vaja ja ma loodan, et see nii ka läheb. aga samas on teisi liikmesriike, kellel on abi vaja, näiteks Leedu on kasutanud vägagi edukalt selle fondi rahasid ja seetõttu mina toetan selle fondiga jätkamist ka tulevikus. So, damit haben wir die Liste jetzt ab. nii, nüüd on kõnede nimekiri ammendunud ja annan nüüd sõna komisjoni esindajale, härra Lebronile. Merci, madame la... suur tänu, proua esimees. ma üritan vastata mõningatele küsimustele, kuid ma alustaksin sellest, et ma tänaksin proua raportööri tubli töö eest. ma leian, et tema lähenemine ehk siis ta leiab, et põllumajandust tuleb äh, käsitleda käsikäes teiste valdkondadega, on oluline mitte ainult põllumajanduse jaoks, vaid ka teiste sektorite jaoks, mis on samuti Euroopa no, ähm, kriisiolukorras võib-olla tõsiselt innovaatiline ja huvitav lähenemine ma leian, et teie kolleegid Inta komisjonist äh, liiguvad umbes samas suunas. ning äh, mis äh, nüüd puudutab võimalust kahe aasta jooksul sekkuda, ma tahaksin teile meenutada seda, et meie eesmärgiks on toetada töötajaid, kes on kõige raskemas olukorras töö leidmisel see aeg-ajalt äh, vajab aga oluliseid ähm, investeeringuid, koolitust, äh, ümberkvalifitseerimist. see võib tähendada tõesti, et osutatakse abi, mis kestab kaks aastat. mis puudutab nüüd oma eelarverida, siis ma tahaksin teile meenutada, et juba praegu, kus äh, me oleme eelarve ületanud, on meil võimalik kasutada ainult teatud protsenti olemasolevatest äh, vahenditest. praegusel hetkel ei ole olemas äh, muid vahendeid ja me sekkume ainult siis, kui liikmesriigid äh, soovivad abi. mida vähem me sekkumine, seda parem on. kõige parem oleks see, kui meie fondi kasutatakse null protsenti see tähendaks, et liikmesriikidel on äh, vahendid, mis aitaks ettevõtetel, äh, ettevõtetel toimida ja töötajatel tööd leida. kui meil on oma eelarverida, siis võib äh, selline probleem tekkida, et te meid ei kasut-, me ei, te ei kasuta kõiki eelarvevahendeid ära ja õigus oleks ka, sest Eh, me ei kasutaks oma, kogu oma rahastamist ära. see tähendab seda, et meil on ikkagi vaja sekkuda ainult erakorralises olukorras, mis on loodetavasti võimalikult haruldased. ja see, et meil oma eelarvet ei ole, see on meie jaoks hea võimalus nii teha. mis puudutab miinimummäära, eh, siis see, kui me eh, laiendame abikõlbulike töötajate hulka, see puudutab ka näiteks VKE-d ettevõt-, e-, e-, juhatust. see aitab meil jõuda viiesaja vallandatud e, inimeseni või siis põhimõtteliselt vallandatud inimeseni. mis puudutab nüüd ettevõtete ülevõtmist, siis seda võiks juba praegugi teha kui töötaja need vallandatakse, siis oleks võimalik neid aidata näiteks investeerimisabiga, see on ette, ettepanekus nähtud, ette nähtud, tuleb täpsustada lihtsalt, millise investeeringuga on tegemist, kas äh, ära osta ettevõte peaks, võiks olla üks äh, võimalus. ma arvan, et võiks. mis äh, puudutab põllumajandust, siis ma arvan, et tuleb taaskord meenutada, et globaliseerumisega kohanemisfond on lisavahend täiendav vahend liikmesriikidel eksisteerivatesse vahend, vahenditele, samuti ka ja Euroopa Sotsiaalfondile ja üht, ühtse põllumajanduspoliitikale. ning ÜPP vahendid võivad aidata äh, parandada mõningate sektorite konkurentsivõimet. meie äh, tõesti sekkume viimasena vahendina, et aidata põllumehi, et nad saaks ähm, muuta oma, ähm, oma äh, tootmist, ähm, samas jäädes põllumeesteks. meie sekkume viimasel minutil, kui see võimalik on ning äh, see on täienduseks Euroopa Komisjoni poolt võetangedatavale otsustele. tema on see, kes tegeleb sellega, et äh, sektor oleks legaalne, see puudutab ka referentseperioodi äh, see tähendab äh, seda, et kui äh, põllumehel on suuri probleeme pangaga, siis on reageerimis, võimalik reaktsioon ka palju, võib ka olla palju kiirem. nüüd, mis puudutab ümberstruktureerimist, äh, siis siin räägiti küsimustest, mis on seotud rahvusvaheliste suurettevõtetega. tahaksin teile meenutada, et praegu on veel paar päeva jäänud, enne kui on on tähtaeg vastataks äh, rohelisele raamatule ümberstruktureerimise ja muutuste kohta. selles konsulteerimisdokumendis on mitmeid erinevaid sõnumeid, äh, mida äh, komisjon sooviks järgi proovida. see puudutab arvamusi, erinevate osapoolte arvamusi. see puudutab ka seda, kuidas oleks võimalik Ähm, reageerida ümberstruktureerimise olukorras, millised on ettevõtte kohustused, millised teenused ja abid tuleks paika panna riiklikul tasandil. see on samuti küsimus, mida peaks arutlema. ma arvan, et äh, möödunud nädalal näitasid mõned liikmesriigid äh, oma selget vastuseisu Eh, globaliseerimisega kohanemise fondi tegevuse jätkamisele, lähtudes lähimuspõhimõttest. Nad ütlesid, et eh, need on probleemid, mida eh, tuleks lahendada koha peal ehk siis riiklikul tasandil. Nad jõudsid kokku, aru, jõudsid järeldusele, et selline fond ei ole vajalik. komisjon toetab liikmesriikide üldanalüüsi kuid me ei jõua eh, samadele järeldustele. komisjon leiab, et loomulikult kõigepealt eh, reageerima riiklikul tasandil, kuid kui asi puudutab suuri ümberstruktureerimise, kui Euroopa solidaarsus on võimalik üles näidata, siis eh, Eh, kui üldse on mingis eh, valdkonnas võimalik Euroopa solidaarsust üles näidata, siis on see, siis on see just globaliseerumisküsimuste lahendamisel. kui liikmesriigid eh, seda paluvad, siis see tähendab seda, et nad, neil on raske aktsepteerida lisaabi saamist, ma arvan, et tegelikult on tegu ju ilusa näitega lähimuspõhimõttest, meie lihtsalt täiendame liikmesriikide tegevust, kui nad abi paluvad. tänan, proua esimees. suur aitäh teile ning äh, lõpetuseks äh, annan sõna proua Haakinile selle arutelu kokkuvõtmiseks. palun, teil on sõna suur aitäh, proua esimees ja suur aitäh kõikidele kolleegidele väga huvitavate sõnavõttude eest ja suur aitäh väga mm, heade nõuannete eest. tahaksin lühidalt vastata mõningatele küsimustele. Äh, proua Bauer ja paljud teised rääkisid äh, kriisierandist. Äh, nõukogu komisjon on öelnud, et nõukogus paljud liikmesriigid blokeerisid selle asja ja on mõistlik eeldada, et paljud nendest liikmesriikidest ei toeta globaliseerumise fondi jätkamist nüüd äh, pärast aastat kaks tuhat neliteist. ma räägin ka selle, sellest, äh, kuidas äh, võib-olla neid veenda selleks, et tegelikult tuleks sellega jätkata. ma tean, et Taani eesistuja ütles Strasbourgis täiskogul selgelt välja selle, et nende jaoks on teema lõpetatud, sõltumata sellest, mida parlament ütleb Eh, proua Bauer, jah, ma olen nõus, et põllumajanduspoliitikal on omad instrumendid, seda on korduvalt siin ka öeldud, eh, ja on öeldud, et eh, talude puhul tuleks neid kasutada, me peame äh, ajakohasuse küsimuse ka lahendama, probleem on selles, et kui me jätkame selle mehhanismiga, mis meil praegu on väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku, siis äh, saab meil olema viivitus. kui me tahame sotsiaalfondi raames tegutseda, nagu rohelised ette tahavad panna ja eelarve äh, mm, äh, rea küsimuses edasi tahame liikuda, siis see kiirustaks, kiirendaks kindlasti kogu protsessi, komisjonil on siinkohal muidugi kahtlusi, aga jah. Äh, ma arvan, et üks asi, millele me saaksime keskenduda, on kõigepealt see, et me palume liikmesriikidel kiirendada rakendusprotsessi, aga võib-olla me võiksime paluda ka äh, seda, et komisjon äh, pärast seda, kui taotlust on esialgselt hinnatud, ja kui komisjon enam ise teavet ei taha selle kohta, et siis oleks võimalik teha teatud protsendi ulatuses ettemakse, mis võimaldaks liikmesriikidel äh, hakata äh, meetmed ellu rakendama, eriti just äh, olukorras, kus liikmesriigid ise ei suuda selliseid meetmeid rahastada. kuidas seda kõike defineerida ja sõnastada, ma ei tea veel, aga ma arvan, et see on valdkond, mida kindlasti peaks arutama ja vaatama, kas see kõik on võimalik. härra Taden, ma olen nõus sellega, et kahju on sellest, et me ei ole pädevuse küsimusi veel selgitanud, aga praeguseni ei ole see olnud võimalik Agri, eh, nagu me teame, ei ole huvitatud sellest, aga samal ajal eh, ma arvan, et eh, küsimus taandub jälle sellele, et komisjon ei mm, pannud kõrvale kahte koma viite miljardit kolmest, nad panid paika selle laena ja loomulikult mitte keegi, mitte ükski komisjon ei jäta kasutamata kahe koma viie miljardi euro suuruse summaga seonduvat ja ma arvan, et mis puudutab äh, fondi rahast kasutamist, siis äh, osaline põhjus seisneb selles, et mõned liikmesriigid alles harjuvad selle kõigega. ma arvan, et taotlusi oleks olnud rohkem. Äh, komisjon muidugi ütleb, et ideaalne olukord on see, et ei oleks ühtegi taotlust, et seda fondi ei olegi vaja. seda niipea kindlasti ei juhtu. ma olen ka öelnud, et liikmesriigid ei ole alati hoolega eh, vaatan seda, mis on öeldud eh, artiklis neli lõikes kaks, eh, seal on räägitud erandist. härra Toomas Mann, jah, ma olen teiega nõus selles osas, mis puudutab talunikke, aga siin räägitakse kahe koma viiest miljardist, kolmest miljardist, siin on ka probleeme ja äh, Äh, nüüd liikmesriigid, kes on poolt, jah, me oleme taaskord äh, kuulnud nendes liikmesriikides, kes on blokeeriv äh, vähemus, nad ise tegelikult kasutasid eelmise aasta detsembrikuus kriisierandit ja ikkagi hääletasid vastu ja ma arvan, et paljud nendest liikmesriikidest, neil on probleeme lähimuspõhimõtte valdkonnas. proua Perez kõneles kaubanduslepetest, ma arvan, et kõik on nõus temaga selles osas ja tema Äh, kommentaar ettevõtete kooperatiivide kohta, siis komisjon äh, rääkis ka sellest ja ma arvan, et võib-olla selle juurde me võiksime tulla äh, tagasi ka millalgi. ma kohe lõpetan. siin mainiti ka probleemi mm, konkurentsipoliitika valdkonnas ma ei ole päris kindel, millised on probleemid, aga me peame seda kindlasti vaatama ja sellega tegelema. härra Venjan Äh, ma saan aru, mida te öelda tahate, aga samas ma arvan, et äh, komisjon äh, tegeleb sellega delegeeritud õigusaktide all ja äh, proua Cornelissen ütles, et ta usub, et nõukogu vastuseis oleks hullem, kui me talunikud kaasaksime, ma ei tea, kas on nii, see võib nii olla ma võtsin ka teadmiseks, mida ta ütles seoses Sotsiaalfondiga ja nüüd kolleeg Zuber, ma olen nõus kaasrahastamise küsimuses äh, aga kui sellel oleks eelarverida või me räägiksime ESF-ist, eh, siis me ei räägiks nendest teemadest, millest me praegu räägime. proua Plinkevitš-Jute, eh, eh, jah, teil on õigus, komisjon valis lihtsama väljapääsu tee ja nüüd me ulatame Ehm, oliivioksa selleks, et äh, olukorda parandada, parlamendis loomulikult äh, keegi sellega rahul ei ole, meil on väga keerulise toimikuga tegemist. Ehm, ma tahan lõpetuseks öelda, et äh, mis puudutab seda, kas meil on seda fondi üldse vaja või mitte, siis ma arvan, et see komisjon peaks oma muudatusettepanekutega ja ettepanekuga, ettepanekutega oma seisukoha selles küsimuses välja ütlema. ja nüüd see, mis puudutab teatud liikmesriikide veenmist siis ma arvan, et me peaksime keskenduma abikõlbulikele tegevustele, eh, sest olles rääkinud töötajatega, kes eh, ei ole saanud abi sellest fondist oma koduriigis, ja ma ei tea, kas see on nii eh, üle kogu Euroopa Liidu, aga ma arvan, et mõnedes liikmesriikides on olukord sama, nad leiavad, et paljude sekkumised oleks leidnud aset nii või naa riikide poolt, nemad ja ma arvan, et äh, võib-olla me võiksime seda olukorda äh, selgemaks muuta selleks, et äh, fondi tegevus annaks tõesti lisandväärtust ja et see oleks kõik vastavuses Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgidega ja liikmesriikide endi eesmärkidega ja teiste Euroopa instrumentide ja poliitikatega, siis võib-olla me suudaksime veenda liikmesriike selles, et see fond tõesti annab lisandväärtust ning et tegemist on poliitikainstrumendiga, millega tasub jätkata, aitäh! suur aitäh. suur aitäh teile, raportöör. ja teie peate nüüd leidma lahenduse sellele probleemile. ja te peate otsustama ka ära selline, selle, milline on ajagraafik, seda ma teie eest äh, määrata ei saa. see kõik leiab Äh, lahenduse kindlasti järgmiste päevade jooksul nüüd ja sekretäriaat jagab äh, seda infot äh, meie kõigiga siis. nüüd oleme me jõudnud meie koosoleku lõpule, suur aitäh kõigile ja kohtume homme varahommikul.